Äh, detsembris kaks tuhat üheksa. kahetsusega annan teile teada, et pole Pilar Hoedes, kes on Euroopa Liidu esinduse asedirektor, on endiselt kadunud ja tema otsingud jätkuvad. proua Juarez Paul töötas varem ka Euroopa Parlamendis. me kõik äh, oleme oma mõtetes Haiti rahvastikuga, kes kannatas raske maavärina all. nii Euroopa Liit kui ka üksikud liikmesriigid on lubanud suurt finantsabi ja samuti saadetakse sinna sada viiskümmend Euroopa politseinikku. ka üksikud liikmesriigid on lubanud saata abistajaid. see on kõige hullem looduskatastroof äh, Haiti ajaloos ja üks suurimaid katastroofe inimkonna ajaloos. paljud Euroopa Liidu kodanikud hukkusid selles looduskatastroofis ja paljud on endiselt kadunud. ja ma paluksin äh, teil nüüd mälestada ohvreid. palun tõuske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 alates üheksakümne viiendast aastast Euroopa Liit mõistab hukka surmanuhtluse kasutamise ja võitleb endiselt surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamise eest. eile leidsid aset presidendivalimised Ukrainas. meie kolleegid vaatlevad neid valimisi, nad olid eile kohal. meil ei ole veel ametlikku teavet valimiste kulgemise kohta, valimist